me hääletame albinismiga inimeste olukorra mm, mm, äh, Aafrikas, eriti Malawis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd äh, hääletame ühist äh, resolutsiooni ettepanekut kuuelt fraktsioonilt Bahreini kohta. esmalt äh, lõige kaks originaaltekstis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kümme originaaltekst, nimeline hääletus, hääletamine alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud vastu võetud. lõige kolmteist, äh, muudat-, e, e, ettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige neliteist, originaaltekst kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime, teine osa. hääletamine alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. ja kolmas osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? sama enamus, vastu võetud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt A originaalteksti kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. elektrooniline hääletus, hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? kes on vastu? E-, erapooletud tagasi lükatud ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame Myanmari resolutsiooni, eelkõige, mis käsitleb eelkõige rohingjade olukorda. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kontrollime muudatusettepanekut kolm, elektrooniline hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime. see on, olukord on liiga ohtlik. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud härra Kolnis, palun. aitäh, härra juhat-, president, äh, selle eest, et te annate mulle ühe sõna äh, artikli äh, saja kuuskümmend kuus kohta meie mm, kodukorras, mida te kohaldate minu kolleegi kohta, kes ei ole samast parteist kui mina. president ütles, et Äh, artikkel sada kuuskümmend kuus annab teile õiguse sega, äh, karistada inimest, kes äh, väga segab istungi toimumist, kes žestikuleerib, karjub. mulle, minuga on juhtunud seda üks kord siin parlamendis, aga see par-, artikkel ei anna teile mingit õigust karistada saadikut selle eest, mida ta ütles, ükskõik kui skandaalne või ebasünnis see on, kui te seda tõesti nii teete, siis tuleb teil tõesti väga palju tööd. ja kui siin äh, ma arvan, et äh, te, äh, siin ei peeta kinni sellest vabadusest, mis peab parlamendisaadikutel olema äh, kui äh, regulaarselt äh, äh, karistatakse parlamendisaadikuid lihtsalt selle eest, mida nad ütlevad. härra Kolnis, pange tähele nüüd, härra Korvin Mikke eelmisel istungil ütles, et pagulased, kes siia tulevad, on ähm, võrreldavad virtsa, virtsaga, mida Aafrika ähm, Euroopale, äh, üle Euroopa äh, laiali raputab ja mina jään enda seisukoha juurde, et selline avaldus on lubamatu. ja hääletame nüüd äh, Kovatševi raportit Euroopa Assamblee esimehe ähm, E, lõige üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõige üks originaaltekstis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige üks punkt F, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? vastu võetud ja nüüd lõige üks, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, lõige üks punkt K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 kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. originaaltekst äh, punkt V, kaks siis V, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt AD originaaltekstis nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud punkt AM originaaltekstis nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? vastu võetud samuti ja nüüd äh, järgmine muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud palun tõstke kätt, ütleb president, elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek neli, kes on poolt, kes on vastu e, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd originaaltekst punkt AP, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, originaaltekst punkt AQ, AQ, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, pärast punkti AR muudatusettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. punkt AS originaaltekstis neljas osa, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõig- äh,, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus äh,, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud tagasi lükatud ja nüüd originaaltekst. punkt A V kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. punkt A kaks siis V originaaltekstis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. ja muudatusettepanek kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja muudatusettepanek seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. ja Kovatševi raport on vastu võetud ja nüüd äh, proua Stevensi raport ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine lõige üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, samuti vastu võetud, lõige viisteist, originaalversioon, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, samuti vastu võetud, lõike kuusteist, originaalversioon, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, samuti vastu võetud. lõige kakskümmend viis, originaalversioon kaasa osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, originaalversioon, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend üks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viiskümmend kaheksa, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitsekümmend viis kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige üheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kümme, kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud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 tagasi lükatud. järgmiseks sada kaheksateist originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks sada kakskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nojah, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse originaalversioon, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu samuti vastu võetud. sada kuuskümmend viis, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud. no ja kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. edasi põhjenduspunkt Z. originaalversioon kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? väga napilt vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt AA, originaalversioon. nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud ja teine osanimeline hääletus, ka see on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. hästi, nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud ja nüüd protest, äh, mis puudutab vastuväidet siis rakendusaktile tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu kohta, on lõige kolm, muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, edasi muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt? vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A originaalversioon, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. edasi, muudatusettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu kui te käsi ei tõsta, siis mul ei ole võimalik seda ka näha, nii et kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt B originaalversioon, kes on poolt? vastu erapooletu. kontrollime ka seda, elektrooniline hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, siis on lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. originaalversioon põhjendus punkt C, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjendus punkt kaks, vabandust, muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud hästi, kui te soovite, kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud edasi muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vast-, tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletu, samuti vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, ka see on vastu võetud. nüüd äh, resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Geht auf Nord.